Good afternoon, dear colleagues. tere õhtust, kolleegid, palun istuge. palun võtke istet ja palun vaikust, et me saaksime alustada. tere tulemast. jätkame siis tööd, kell on kolm oleme jõudnud kaheksanda päevakorrapunkti juurde arvamuste vahetus Julgeolekuliidu voliniku Julian, Julian Kingiga. see on meie te-, teemadega väga seotud. tere tulemast teile sellel kuumal päeval Brüsselisse, Julgeolekuliidu volinik. mul on väga hea meel, et me nii äh, ruttu peale ametisse astumist saame kohtuda volinik Kingiga ja arutada neid olulisi teemasid. püüdsime võimalikult äh, kiiresti selle oma päevakorda võtta, kuna julgeolekuteemad on meie jaoks väga olulised nii Euroopa Liidule kui sellele komisjonile kui ka Euroopa Liidu kodanikele Mm, komisjon on just äh, esitanud üheksateistkümnenda edu aruande tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas, ootame informatsiooni äh, selle olulise edu aruande kohta. et me saaksime kaasajastatud informatsiooni äh, terrorismi sisu kohta internetis siis äh, sisejulgeoleku strateegia kohta, selle kohta, mida arutati eelmisel nädalal Soomes ähm, äh, siseküsimuste äh, komi-, nõukogus ja siis ka julgeoleku, piiri ja rändehalduse suuremahuliste informatsioonisüsteemide koostalitusvõime kohta. ja kindlasti tahame kuulda ka selle kohta, kuidas äh, rakendatakse juba praegu olemasolevaid äh, vahendeid ja meetmeid. see on ju niivõrd oluline teema, see julgeoleku teema. ma tahan öelda, et äh, sellel ametiajal ongi kõige olulisem see, et me rakendaksime neid vahendeid, mis on äh, praegu juba kehtivad, nii et me kindlasti esitame ka küsimusi volinikule pärast tema sõnavõttu. pärast äh, voliniku sõnavõttu saavad sõna koordinaatorid äh, esimeses küsimuste voorus ja siis äh, pärast teised parla-, komisjoni liikmed, nii et kõigepealt annangi sõna volinik Kingile. Say... aitäh aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel, et ma saan teiega koostööd teha selles uues äh, olukorras, aitäh teile ka sellest, et mind kutsusite, sest äh, on tore olla uuesti liibes. tegemist on äh, nii-öelda uue komisjoniga, kus on ka vanu liikmeid. siin on isikuid, kellega ma olen töötanud ka varem ja selliseid, keda ma pole kunagi varem näinud. minu nimi on Julian King. ja ma töötan selle nimel, et luua julgeolekuliit aga enne kui ma hakkan rääkima Julgeolekuliidu eduaruandest, tahaksin ma astuda pool sammu tagasi ja teile selgitada, mida ma olen viimastel aastatel teinud. ma palun vabandust nende käest, kes on ehk seda varemgi kuulnud. aga ma tahaksin ikkagi teile anda konteksti ja pärast seda me saame minna juba edasi, nii et te saaksite esitada küsimusi nende teemade kohta, mis praegu on äh, lahendamisel. fakt on see et Euroopa ees on seisnud väga mitmeid erinevaid väljakutseid ja hädaohte, alates terrorismist. ma alustasin oma ametikohal selles rollis, mida ma praegu täidan, aastal kaks tuhat kaks, kaks tuhat kuusteist, kui me pidime rinde pistma terrorismirünnakute tagajärgedega. Need kohutavad rünnakud algasid aastatel kaks tuhat viisteist ja kuusteist ja jätkusid. siis on erinevad küberohud küberteenuste äh, abil võimalikuks äh, saavad rünnakud, erinevad äh, hübriidohud ja siis ka uus väljakutse, milleks on kriitilise digitaalse taristu kaitse. kõik need on võtmetähtsusega küsimused ning äh, liikmesriikide pädevad asutused on seni olnud ja on ka tulevikus kõige olulisemad asutused kodanike turvatunde tagamisel. aga kõigi nende teemade puhul oleme me siiski tugevamad, kui me nende teemadega tegeleme, kui me neid haldame ja püüame neid lahendada ainult äh, koostöös. see kehtib nii rahvusvahelise tasandi kohta ja see kehtib kindlasti Euroopa kohta. niisiis Euroopa Komisjoni seisukohast ja meie poole pealt oleme me püüdnud äh, parandada seda, kuidas me oma tööd korraldame ja loodetavasti on meil õnnestunud toetada liikmesriiki nende püüdlustes ähm, äh, turvata oma süsteeme. me oleme selleks ette näinud äh, mitmeid erinevaid poliitilisi vahendeid, meil on olemas Euroopa ametid, näiteks Europol, sellest teavad kõik ja on ka teisi ameteid, mis on võib-olla veidi vähem tuntud, kuid tulevikus saavad tuntumaks. meil on uus küberjulgeolekuamet ja nii edasi. me oleme ette näinud ka rahastuse selleks, et täita just nimelt julgeolekuga seotud eesmärke. meil on erinevad võrgustikud, mõned neist väga hästi organiseeritud, teised pigem mitteametlikud või rohkem mitteametlikud ja juhul, kui see on vajalik ja proportsionaalne, siis koostöös teiega oleme ette näinud äh, ka õigusloomelisi muudatusi ja meil on mitu õigusloomelist algatust, mis viimastel aastatel on vastu võtnud, on saanud õigusaktiks. me oleme pidanud äh, keskenduma just nimelt terrorismile, sest aastatel kaks tuhat viisteist ja kuusteist toimusid kohutavad rünnakud, nagu te teate. ma arvan, et äh, see andis meile ka lisastiimuli oma tööd kiiremini teha, luua julgeolekuliit, mis hõlmaks kogu Euroopa Liitu me esitasime algatusi, mille abil me siis püüame sulgeda seda ruumi, milles terroristid opereerivad, mitte ainult terroristid, vaid ka teised eh, pahasoovijad meie eesmärk on suurendada vastupanuvõimet, tulla toime rünnakutega ja tulla toime ka rünnakute tagajärgedega, kui need siiski äh, toimuvad. lisaks tegeleme radikaliseerimise, radikaliseerumise ja äärmuslise, äärmuslusega. ükskõik, äh, kas siis tegemist on džihadistide või paremäärmuslastega, äh, me räägime isikutest, kes on vägivalla, vägivaldsed ja kes teatud juhtudel panevad toime terrorikuritegusid. radikaliseerumine toimub meie enda riikides nii-öelda rohujuure tasandil ja järjest rohkem ka ähm, internetis, veebis, sotsiaalmeedia erinevatel platvormidel. me oleme võtnud meetmeid, te olete meid selles toetanud ja nende eesmärk, nende meetmete eesmärk on takistada terroristidel reisimist, ähm, relvade ja narkootikumidega kauplemist, me oleme tugevdanud julgeolekut välispiiril me oleme tugevdanud neid ameteid, mis eriti tegelevad terrorismivastase võitlusega, ennekõike siis Europoli. me oleme andnud äh, suunatud rahastuse teatud linnadele ja ametitele, et nad saaksid kaitsta avalikku ruumi, ilma et äh, avalik ruum peaks muutuma kinnisemaks ruumiks me oleme suurendanud vastupanuvõimet, tehes seda nii, et me oleme tugevdanud kogu Euroopa Liidus õiguskaitseasutuste süsteemi. Need on äh, individuaalsed süsteemid, eraldiseisvad süsteemid ja ähm, nüüd ka teemast, mida paljud teist hästi tunnevad, sest me rääkisime sellest väga palju libekomisjoni eelmise koosseisu ajal see puudutab, ähm, see või see märksõna on siis koostalitusvõime, see tähendab seda, et süsteeme peaks saama äh, korraga kasutada need isikud, kes tegelevad terrorismivastase võitlusega, olgu nad siis politseiametnikud, piirivalveametnikud või immigratsiooni, immigratsiooniametnikud. loomulikult äh, on parem hoida kui hoiata ja seetõttu me olemegi keskendunud ennekõike sellele, et radikaliseerumist vältida, seda nii füüsilises kui veebimaailmas, meil on erinevad meetmed radikaliseerumise vastaseks võitluseks, me töötame koostöös kodanikuühiskonna esindajatega, et, et kasutada ära võrgustikku, mida te ilmselt tunnete, radikaliseerumise alase teadlikkuse võrgustik, radikalis-, Radicalization Awareness Network, ja meil on ka mitmeid online meetmeid, mille abil võtta veebist kiiresti maha ebaseaduslik äh, terroristlik sisu. sellest aga mõne aja pärast pikemalt. me, me oleme suurendanud äh, teadlikkust erinevate küberohtude alal ja ka nende ohtude alal, mis, äh, nende kuritegude alal, mis saavad võimalikuks arvuti abil. kõigepealt räägime klassikalisest küberohust, mis ohustab meie süsteeme, meie andmekaitsesüsteeme Neid äh, süsteeme ohustavad ennekõike häkkerid, meil on olemas uus küberjulgeoleku strateegia, mille abil heidutada äh, õigusrikkumiste toimepanijaid ja suurendada koostööd liikmesriikide vahel rahvusvahelisel tasandil, eriti mis puudutab äh, kaitsemeetmeid. lisaks on meil nõndanimetatud toolbox, mille abil kübertegevusi seirata ja me oleme astunud samme ka selleks, et äh, meil oleks rohkem heidutusmeetmeid ning õiguskaitseasutustel on parem ligipääs äh, elektroonilisele tõendusmaterjalidele. aga peale selle on olemas äh, ka arvuti abil toimepandavad teod, näiteks väärinfo levitamine sotsiaalmeedias ja mujal ja see puudutab just poliitilist maailma ennekõike pannakse selliseid tegusid toime enne valimisi, ka enne viimatisi Euroopa Parlamendi valimisi. kuid me oleme teinud koostööd teiega siin Euroopa Parlamendis, liikmesriikidega, kodanikuühiskonnaga ja tegelikult see on väga oluline ka erasektoriga, selleks et paika panna vastumeetmed mille abil väärata äh, Euroopa Parlamendi valimiste mõjutamine. sealhulgas panime me paika ka liikmesriikide vahelise valimiste turvamise võrgustiku ning kiire teavituse süsteemi, mis võimaldab meil seirata väärinfokampaaniaid ja neile kiiresti lõpu teha. ja tegelikult äh, ning see on rahvusvahelisel tasandil esimene kord, oleme me nüüd saavutanud ka kokkuleppe suurte sotsiaalmeediaplatvormidega, selle osas, kuidas nemad käituvad juhul, kui väärinfot nendel platvormidel levitatakse. see on küll vabatahtlik, aga see aitab suurendada läbipaistvust. see aitab tõsta teadlikkust, kust poliitiline teave tuleb, kust on see pärit. mul on väga hea meel ja te teate seda ju isegi, et Euroopa Parlamendi valimistel valimiste vastu mingisuguseid suuri häkkerirünnakuid toime ei pandud. suuri andmelekkeid ei olnud, nagu me nägime näiteks Washingtonis. Nende valimiste ajal ei olnud ka suuri rünnakuid kampaania läbiviijate vastu, nagu oli näiteks Prantsusmaal Macroni kampaania meeskonna vastu, kuid see ei tähenda, et Euroopa Parlamendi valimised olid täiuslikud ja et äh, meid häirida ei püütud. vastupidi, oli ikka väga palju väärinfot, äh, räägiti, liikmesriigid ja kodanikuühiskond teatasid äh, sellest, et mitmeid väärinfoalaseid tegevusi oli ja neid tehti ennekõike botidega, mis on mehaanilised kontod või võltskontod. ma ei tea, kuidas on teiega, aga mina arvan, et me ei peaks seda lugema lihtsalt uueks normaalsuseks poliitilisel maastikul, vaid me peaksime jätkama oma tööd. lõpuks tahaksin öelda ka seda, et me oleme mõelnud, mida me siis peaksime tegema selleks, et äh, toime tulla kõige olulisemate, äh, olulisemate valdkondadega, mis on eriti haavatavad ja ma ei pea silmas mitte ainult majandust, vaid ühiskonda üldse. kuidas me saame paremini kaitsta kriitilise tähtsusega digitaalset taristut? sest äh, digitaalne, digitaalsus puudutab meid kõiki eriti kui me mõtleme sellele, et kohe tuleb 5G, aga tegelikult ei ole 5G ainuke asi, mis on äh, ohus, on ju ka teisi kriitilise tähtsusega tehnoloogiaid, mida me peame kaitsma. mis puudutab 5G-d, siis oleme me teinud ettepaneku euroopalikuks lähenemiseks ja siia alla kuulub koostöö, koostöö liikmesriikidega, et me vaataksime, millised on potentsiaalsed riskid ja haavatavad kohad, kuidas neid võiks äh, juhtida või hallata ja kuidas neid riske saaks leevendada ja me oleme teinud äh, mit-, äh, mitme, mitmesugust koostööd ja teeme seda edasi kuni aasta lõpuni, et analüüsida erinevaid riske, vajalikke meetmeid ja esitada vastavad ettepanekud, mille abil me saaksime julgeolekut suurendada, seda nii rahvusvahelisel tasandil, riiklikul tasandil kui ka kollektiivselt. ja ma arvan, et tegelikult on võimalik et äh, mõnda riski on väga raske hallata või leevendada. võib olla ka nii, et selle protsessi lõpus meie tõenduspõhise lähenemisviisi abil ja äh, tõendusmaterjali alusel on meil võimalik öelda, et teatud tooted, teenused või ka tarnijad potentsiaalselt ikkagi ei ole turvalised ja seejärel me peame rääkima sellest, mida see tähendab, millised tagajärjed see toob. kõik see, kogu see töö millest äh, me siin räägime ja mis kuulub tegelikult kõik Julgeolekuliidu alla, toimub koos, äh, toimub selliselt, et me pöörame väga suurt tähelepanu põhiõigustele. see puudutab muidugi ka andmekaitset. andmekaitse on tõhusa julgeolekupoliitika äh, väga oluline osa ja turvalisuspoliitika osa. me oleme sellest väga palju rääkinud ja mina isiklikult olen täiesti veendunud, et tõhusad äh, turvameetmed peavad olema sellised, et äh, neid meetmeid kasutades austatakse täielikult põhiõigusi, sest kui see nii ei oleks, siis kõik need väärtused, mida me kaitsta tahame, me satuvad ise rünnaku alla. lisaks äh, sellele, et meie õigusloomet kontrollib ja selle täitmist kontrollib Euroopa Kohus, oleme me vaadanud ka, milline on olemasoleva, olemasolevate poliitiliste meetmete mõju. me eh, tulime selle raportiga välja aastal kaks tuhat seitseteist, analüüsisime seal viieteistkümne aasta meetmeid ja seda, kas eh, neid meetmeid rakendades on austatud põhiõigusi. ja muidugi on meil ka kaasuspõhiseid uuringuid eh, vastavalt sellele, millised asjaolud ilmnevad meil on Euroopa Andmekaitse Järelevalveametnik ja Euroopa Põhiõiguste Amet ja need mõlemad on olnud äh, meie töösse kaasatud kohe algusest saadik. nii et äh, ma julgen siinkohal öelda ka seda, et ma tunnen uhkust, sest kui me rääkisime sellest, äh, kuidas tagada parem koostalitusvõime õiguskaitseasutuste andmebaaside vahel, siis äh, siis nii Andmekaitse Järelevalveametnik äh, kui Põhiõiguste Amet äh, töötasid selles protsessis algusest peale kaasa, nad on kogu aeg olnud kaasatud. aga see ei tähenda ja ma tunnistan seda meelsasti, et Euroopa Komisjonil on alati õigus. mõnikord meil ei ole päris õigus mõnikord ei ole meie esialgne ettepanek äh, täielikult korrektne ja just selle tõttu ongi meil vaja selliseid debatte, nagu meil on Euroopa Parlamendiga olnud, nagu meil on neid ka tulevikus, sest me peame tagama, et äh, me testime oma ettepanekuid põhjalikult ning et me tagame, et julgeolekut äh, tagades ja julgeolekuliitu üles ehitades ei kahjusta me mitte kuidagi oma põhiõigusi, inimeste põhiõigusi ja oma väärtusi. mõned nendest teemadest on kokku võetud ka üheksateistkümnendas eh, Julgeolekuliidu alases eh, aruandes, see ilmus just eh, hiljuti, ja seal räägitakse sellest, millised teemad on veel lahendamata ja millistes osades tuleb veel tööd edasi teha. ma loodan, et meil õnnestub nende õigusloomeliste algatustega saavutada edu selle komisjoni mandaadi ajal, mis tähendab järgmise paari kuu jooksul või mõne kuu jooksul, kuid on ka küsimusi, mida tuleb lahendada eh, tänase päeva ja aasta lõpu vahel, need puudutavad eh, väärinfokampaaniaid, meil on vaja lõpuni kirjutada raport, mis puudutab Euroopa Parlamendi valimisi ja meil on vaja ka sotsiaalplatvormide, sotsiaalmeedia platvormide käitumist koodeksi alal teha kokkuvõte, sellest rääkisin ma teile samuti ja võttes arvesse, võttes arvesse seda, et eh, meie tänast olukorda, siis ilmselt me saadame teile ka tulevaste prioriteetide nimekirja, isegi kui need koostatakse pärast selle komisjoni mandaati. me peame tegema tööd 5G-ga ning kriitilise digitaalse infrastruktuuri või taristu kaitsega, sest ähm, need on olulised teemad ja need me loodame siis lõpetada enne aasta lõppu. Need on samuti teemad, millel ma soovin pidada teiega dialoogi mis puudutab nüüd neid ettepanekuid, mis äh, ei ole veel äh, Äh, päris lõpetatud, siis on meil mitmeid ettepanekuid, nagu te teate, mis puudutavad ebaseadusliku terroristliku sisuga võitlemist äh, online-meedias. ma rääkisin äh, tegelikult sellest ka enne. on kaugelt liiga palju sellist ebaseaduslikku terroristlikku sisu, see on endiselt netis ja kahjuks seda ka toodetakse väga palju juurde. eelmise aasta lõpuks oli Daesh, kuigi nad olid kannatanud kaotusi äh, nii-öelda füüsilises maailmas, siis äh, nende netisisu oli peaaegu sama mahukas kui aastal kaks tuhat viisteist, seega ähm, selles suhtes ei ole asjad äh, hästi. meil on äh, liiga palju ka sellist ebaseaduslikku terroristlikku sisu, mille puhul on tuvastatud, et see on ebaseaduslik, kuid mida endiselt netis ringleb. Ühendkuningriigis viidi läbi vastav uurimus ja öeldi, et džihadistlikud ekstremistid tegutsevad rohkem kui neljasajal erineval veebiplatvormil ja kajastavad seal siis erinevaid asju, loovad erinevat sisu. seetõttu on meie eesmärk luua hea vabatahtlik koostöö sotsiaalplatvormidega, nagu tegelikult meil ka praegu on. see on eriti oluline suurte sotsiaalmeediaplatvormide, suurte internetiplatvormide puhul. aga kahjuks ei ole see, mis meil praegu on, piisav see ei toimu piisavalt kiiresti ja samuti ei ole kaasatud piisavalt suur hulk platvorme. Te ilmselt teate, et eelmise aasta lõpuks esitasime me ettepaneku, mis muudaks internetiplatvormide jaoks kohustuslikuks võtta ebaseaduslik terroristlik sisu maha ühe, ühe tunni jooksul, alates sellest, kui politsei või kohus on neile vastava suunise andnud. ja me tegime ka ettepaneku, et kui platvormi kasutatakse süsteemselt, ehk siis ei ole juhuslik, et selline sisu platvormi jõuab, siis peab platvorm vestlema õiguskaitseasutustega teemal, sellel teemal, et leida, mida siis on võimalik ette võtta. ning kõik liikmesriigid peavad tagama, et nende õiguskaitseasutused on võimelised selle teemaga tegelema, et neil on piir, piisavalt ressursse ja et seda probleemi on võimalik lahendada. paljud liikmesriigid teevad seda nagunii, kuid mitte kõik. ja seetõttu me tahaksime, et see muudetaks kohustuslikuks see oleks kindlasti samm edasi. sellega loodaks õiguslik raamistik, mida muidugi testitaks kohtusaalides ja see süsteem oleks täiesti läbipaistev. me leiame, et see oleks kooskõlas selle debatiga, mis toimub praegu rahvusvahelisel tasandil, kus räägitakse, olgu see siis G7 või G kakskümmend, Äh, näiteks äh, Christchurchi rünnakutele äh, järgnenud tegevused, Christchurchi kohutav rünnak Uus-Meremaal. meie aga jääme ootama muidugi teie panust meie vastavas diskussioonis. parlamendi viimane koosseis või eelmine koosseis leppis aprillis kokku esimese lugemise jooksul oma seisukohas ja loodetavasti nüüd teie abil me saame kiiresti teada, kas see õigusakt on võimalik varsti vastu võtta. teiseks me peame vaatama, kuidas me saame edasi töötada ettepanekuga, mille abil parandada õiguskaitseasutuste ligipääsu elektroonilistele tõenditele, sellest rääkisin ma samuti varem. tegemist on väga suure probleemiga, sellepärast et rohkem kui pooled kriminaaluurimistest hõlmavad ikkagi piiriüleseid taotlusi saada ligipääs teise riigi elektroonilistele tõenditele. Äh, mis asuvad siis äh, teises jurisdiktsioonis. kuid äh, praegused ähm, olemasolevad struktuurid on liiga kohmakad ja see tähendab seda, et mitmed kriminaalmenetlused jäävad toppama, sellepärast et õiguskaitseasutused ei saa neid tõendeid. me peame mõtlema, mida siis on võimalik ette võtta. me oleme esitanud ka ettepanekud ja neid on väga elavalt arutatud ka viimase parlamendikoosseisu ajal. ma saan aru, et need ettepanekud on küllaltki julged, aga sellest hoolimata loodan, et me jõuame edasi. ja kolmandaks, sellest ma ei ole veel rääkinud, aga see on oluline teema, kolmandaks loodan ma, et me saame pidada detailsema diskussiooni mis puudutab Tere raport, äh, raportit, äh, siis äh, eelmisest parlamendi koosseisust ja see raport oli terroristlike võitlejate, džihadistlike võitlejate ja nende perekonnaliikmete kohta, radikaliseerunud isik, radikaliseerunud isikute kohta, kes tulevad tagasi Iraagist ja Süüriast. Need arvud on tegelikult sünged. me kardame, et välisvõitlejaid on koguni viis tuhat viissada. Need on siis isikud, kes meie liikmesriikidest lahkusid, läksid Iraaki ja Süüriasse umbes kolmveerand neist olid mehed ja veerand naised. aga jälle, tegelikult on raske teada, millised on need õiged täpsed arvud. me teame, et vähemalt tuhat nelisada neist äh, hukkus. see arv võib olla ka suurem. me eeldame selle põhjal, mida liikmesriikide asutused meile on öelnud, et äh, umbes tuhat kuussada isikut kes äh, välisvõitlejaks läks, on ka tagasi tulnud. Äh, suur osa neist juba aastaid tagasi, nad olid nii-öelda esimeste lainete lahkujad, mis tähendab seda, et järgi jääb umbes kaks tuhat viissada isikut, kelle kohta ei tea midagi. me ei tea, kus nad on. me arvame, et nad on endiselt äh, konfliktipiirkonnas, teised võib-olla on läinud, osad neist on läinud võib-olla teise konfliktipiirkonda oma võitlust võitlema, aga me teame seda, et umbes kuussada meest ja naist ja umbes seitsesada last viibib kinnipidamisasutustes, ennekõike Süürias, kus Süüria kurdid on nad siis kinni võtnud. see on väga palju lapsi, aga tegelikult arvame me, et on veel tuhat nelisada last selles piirkonnas, kelle üks vanem või mõlemad vanemad on Euroopa Liidu kodanikud ja küsimus, kas need isikud võib liikmesriiki tagasi võtta, kuigi nad on välisvõitlejad ja mida teha nende pereliikmetega, see küsimus tuleb muidugi lahendada liikmesriigi tasandil. aga on siiski ka küsimusi, mida me võime teha kõik koos, et äh, neid isikuid aidata ja me peaksime sellest äh, ka rääkima. me peame rääkima sellest, kuidas toetada välisvõitlejate äh, uurimist, nende tegevuse uurimist ja nende vastutusele võtmist, kas seda tehakse siis liikmesriikides või regioonis, kus nad praegu asuvad, mis eeldab kolmandate riikide abi, sest kolmandatele riikidele on nad ju samuti suureks probleemiks. ja muidugi kõige tähtsam on see, kuidas me lahendame laste küsimuse. selle teemaga tuleb minna edasi. on veel eh, mitmeid eh, eh, teisi küsimusi mis on samuti äh, seotud äh, terrorismiga ja finants- ja majandusalaste kuritegudega, millest me peame koos rääkima, kas, aga enne kui ma lõpetan, on mul veel üks äh, asi, mida tahaksin teiega jagada, aitäh, et andsite lisaaega. nagu ütles esimees alguses, ei ole küsimus ju selles, et me teeksime kogu aeg midagi uut, vaid see, et me rakendaksime paremini seda, milles me kokku leppisime, et me seda teeme meie valdkond on muidugi keerulisem kui paljud teised, aga me tõesti peame rakendama, rakendama ja rakendama seda, mis on juba kokku lepitud. ma loodan, et te olete pühendunud sellele, et me rakendame ellu selle, mida me oleme kokku leppinud, olgu see siis õigusloome, toetus ametitele, paremini suunatud rahastus äh, või võrgustike toetamine, kõik need asjad peavad reaalselt äh, toimima mis puudutab õigusloomet, siis viimane Julgeolekuliidu alane raport äh, näitab detailselt, kuidas on liikmesriikides praegu kõige olulisem õigusloome rakendamine toimunud. ma olen äh, öelnud minevikus, ütlen ka tulevikus, niikaua kui ma siin töötan, et me peame kasutama kõiki vahendeid, mis meil on olemas, selleks, et toetada liikmesriike õigusloome rakendamisel, aga samas tuleb nad võtta ka vastutusele, kui nad ei rakenda muuhulgas, äh, kui nad õigusakte ei rakenda, muuhulgas tuleb algatada rikkumismenetlus ja seda me ka teeme. ja lõpuks tahaksime öelda seda, et ma loodan, Äh, ma loodan teie abile, sest me oleme teinud küll väga palju tööd äh, viimase äh, perioodi, viimase mandaadi jooksul, kuid neid asju tuleb teha edasi, sellepärast et terrorism areneb, kõik küberohud arenevad edasi ja meie reaktsioon peab ka muutuma. jään ootama meie koostööd järgmistel kuudel, tänan teid! For... aitäh! aitäh, et näitasite taas seda kehtivat poliitilist tahet ja valmisolekut arvamusi vahetada kodanikuvabaduste justiits- siseasjade komisjoniga. on väga õige et te tuletasite meelde seda äh, tausta ja rääkisite ka sellest äh, hiljutisest äh, raportist, kogu see julgeoleku olukord, mis oli kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kus toimusid terrorismirünnakud, väga karmid julgeolekuohud olid ja teadlikkus sellest, et Euroopa Liidu tasandil on tarvis tegutseda, on vägagi olemas. selle, see rap-, raporti kohta info on kõigile kättesaadav. teatud osasid on tarvis tõesti arutada, mis puudutab välisvõitlejaid äh, tuleb kokku kutsuda hinnangurühm ka äh, selles komisjonis äh, nende teemadega seoses. see, et äh, libe komisjoni esindaja oleks ka nõukogu teatud taseme kohtumistel äh, esindatud, äh, äh, me püüame kõige selle osas üsna varsti ka otsusele jõuda. aga nüüd on aeg saada sõna koordinaatoritel. annan sõna igale ühele kaks minutit ja pärast jääb aega ka ülejäänud komisjoni liikmetel sõna saada, sõnasoovijaid on palju oi, kui palju on sõna soovijaid. nii et palun, koordinaatorid, pidage kinni kõneajast, siis jääb aega küsimusi esitada ka teistel liikmetel. ja äh, seejärel on äh, ka siis võimalik volinikul vastata. kõigepealt äh, Rahvapartei esindaja härra Lerners, palun. aitäh suur tänu, volinik King, mandaadi alguses siin meiega, meie juurde tulemast. julgeolek oli viimase viie aasta jooksul väga oluliseks prioriteediks ja ilmselt on see samamoodi ka järgmise viie aasta jooksul. me jätkame teiega koostööd hea meelega. mõned küsimused, te mainisite elektrooniliste tõendite osas, rääkisite seadusandlikest algatustest nõukogu äh, arutelus seoses Budapesti äh, konventsiooniga, kuidas äh, on läinud need läbirääkimised, kuidas seista selle eest, et kõik, mis kokku lepiti, kõik, mis kokku lepitakse USA koostöö osas ja Budapesti konven-, konventsiooni osas, et kuidas see jõuaks võimalikult kiiresti ka seadusandliku etapini Euroopa Liidu USA ministrite kohtumised kas kas seal ka Need arutelud, mis puudutavad äh, broon-, broneeringu infot äh, ja nüüd äh, koostalitlusvõime osas te rääkisite, et väga palju on vaja veel teha selles osas, et see pakett vastu võtta ähm, nüüd valimiste kohta hinnang oli väga positiivne, nüüd tuleb jõuda ka rakendusfaasi. väga oluline on jätkata koostalitusprotsessi ähm, osas äh, koostööd ja jälgida, kuidas seni on läinud. nüüd äh, terroristlik sisu internetis, mida te samuti mainisite, loomulikult ähm, jõuab see kolmepoolsete läbirääkimiste faasi, aga äh, see ei piirdu ainult Euroopa Liidu territooriumiga, te mainisite Christchurchi, on ju mm, mitmeid Äh, tehnoloogiaettevõtteid, see ei puuduta USA-d ja sellest jäävad välja mitmed tehnoloogia äh, suurettevõtted, kuidas äh, seista selle eest, et terroristlik, mm, terroristlik info internetis tõesti saaks kontrolli alla, aitäh. Cards were also raised, so I suggest According to this famous quote by the movie Shores, we got siin tõstatati juba päris mitu küsimust ja tundub, et meil on aega juurde vaja, kui me tõesti tahame kõik need küsimused äh, läbi võtta, nii et palun tõesti pidage kahest minutist kinni, siis saame hakkama. nüüd palun proua Sippel. aitäh, esimees. see ei ole lihtne lühidalt teha koos kõikide nende küsimustega, mida juba mainis volinik King alustan lühikese küsimusega. täna hommikul rääkisime me rakendamisest ja sellest, et meil on suured lepingud, aga meil on probleeme nende kokkulepete rakendamisega ja julgeoleku ja kriminaalõiguse puhul on meil samamoodi see probleem, et meil on väga palju uusi õigusloomelisi akte, aga kui me räägime siis õiguskaitseorganitega, siis tuleb välja, et neil ei ole ei aega ega vahendeid ja võimalusi ning inimesi päriselt ka hakata rakendama seda, mis me oleme vastu võtnud, et nagu päriselt ka ellu viia, mitte ainult paberil. nii et ähm, mis teie sellest arvate, mis on olukord erinevates liikmesriikides? rääkisime palju terrorismist, rääkisime äärmuslikust vägivallast ja tänan teid ka selle eest, et mainisite ka ennetustööd paljudes osades Euroopa Liidus, aga ka sa just Saksamaal ning Poolas on välja tulnud see, et arvatakse, et ei ole piisavalt poliitilist tahet selleks, et äärmusliku vägivalla vastu võidelda. ja ka selle vastu, kui teatud kodanikerühmade põhiõigusi rikutakse mida te sellest arvate, kas liikmesriigid teevad siin piisavalt ära selleks, et võidelda äärmusliku vägivalla vastu? ja muidugi kõik, mis me teeme julgeoleku ja kriminaalõiguse valdkonnas, peab põhinema põhiõigustest kinnipidamisel. aga me ei peaks siin vaatama mitte üksikuid direktiive, vaid laiemat taustapilti. kui me ühe meetmega õõnestame põhiõigusi ühes valdkonnas ja järgmise meetmega teises valdkonnas. ja ma ei ole päris täpselt aru saanud, kas meil on nüüd tõesti olemas ka mingi analüüs, millega vaadatakse tervikpilti kõikide meie vastu võetud meetmete mõju. võib-olla on see mul kahe silma vahele jäänud, nii et äkki saate mind siin aidata. ja siis äh, tõendite kohta ka paar sõna minu arvates on siin juba pealkiri täiesti vale. me räägime elektroonilisest informatsioonist, dokumentidest, äh, esemetest. kui nendest saavad tõendid, siis seda alles menetluse käigus ja mul on väga hea meel näha seda tööd, mis on viimastel kuudel tehtud koos variraportööridega. aitäh kõikidele osalistele ja tõesti väga hea on, et te olete tõstatanud kõik need probleemid, mis meil on ja me nüüd tõesti loodame, et me saame hakata rääkima ka sellest, mida me soovime veel muuta, sest minu arvates me peame olema tõesti väga tähelepanelikud selleks, et põhiõigused selles valdkonnas oleks ka päriselt kaitstud. aitäh ja tõesti palun pidage kinni kahest minutist. sest äh, muidu on meil rohkem aega vaja proua Infeld Uueneva Euroopa fraktsioonist. aitäh, aitäh, äh, volinik, mul on väga hea meel näha teid siin pärast valimisi tagasi ja ma loodan, et me jätkame koostööd ka tulevastel aastatel, paljudel aastatel. ma mõtlesin seda tõsiselt um,. No, the European Union. Euroopa Liit saab ühe asjaga suurepäraselt hakkama, reeglite Äh, kokkupanemisega, see on kõik väga atraktiivne, teeme siin ettepanekuid, võtame vastu nõukoguga koos, patsutame üksteisele õlale ja oleme väga õnnelikud, aga siis läheb asi rakendamiseks ja hindamiseks. ja selles valdkonnas oleme me tõesti punaseks tuleks. kui vaadata kõikide nende seaduste rakendamist, mida te siin mainisite, siis näiteks neli aastat pärast äh, tähtaega neljanda, äh, neljandat rahapesuvastase äh, võitluse direktiivi ei ole kahekümne neljas liikmesriigis rakendatud, mispärast me ta siis üldse vastu võtsime? sii-, see koda on öelnud, et tuleks tõhusust mõju põhiõigustele ja ka terrorismivastasele võitlusele hinnata ja me palusime seda teha kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ikka veel ootame tulemusi. keegi mainis siin ka broneeringu infot. Saksamaa kõige kõrgem äh, kriminaalõigusega tegelev amet ja see ei ole täis vasakpoolseid, on öelnud et, et üheksakümmend üheksa koma seitse protsenti Äh, on edu määr. ja ma küsisin komisjoni käest, mis nad seda arvavad ja, ja ta ütles, et ja sealt sain, komisjonilt sain siis vastuse, et nojah, et see kehtib kõikide andmesüsteemide kohta. väga huvitavad standardid, mida te siin kasutate. kui ma nüüd vaatan, kui palju on neid seadusi millele meie vastu hääletasime ja kui palju on ka Euroopa Kohus öelnud, et need ei kõlba kuhugi. Äh, Kanada, Ameerikaga broneeringu info, safe harbor ja nii edasi, see tegelikult näitab seda, et me ei ole vastu võtnud vettpidavat äh, õigusloomet ja me põhimõtteliselt äh, ignoreerime siin õigussüsteemi. me ei tohiks siin tõesti kahe silma vahele jätta ka paremäärmuslikku vägivalda ja ma ei mõtle siin mitte ainult viha õhutamist äh, kriminaaljõukude vastu äh,, vaid näiteks, et siin ka poliitikuid rünnatakse äh, või öeldakse või ka poliitikud ise ütlevad, et saatke keegi tagasi äh, Äh, see on samamoodi kahjustav ja võib-olla järgmine komisjoni kolleegium võiks ka selle küsimusega tegeleda. aitäh järgmisena, proua Strik. aitäh. ka mina tänan ja kiidan äh, volinik Kingi tehtud töö eest terrorismivastases võitluses ja ka küberjulgeoleku valdkonnas ja et ta on ka digitaalsete arengutega üritanud sammu pidada, see ei ole lihtne minu arvates on väga lihtne seda tööd teha, sest väga tähtis on kaitsta ja tugevdada meie vabadusi ja õigusriigi põhimõtteid. julgeolekumeetmed ei tohi mitte kunagi õõnestada vabadusi ega õigusriigi põhimõtteid, nii et meie jaoks on tõesti väga tähtis, et äh, julgeolekumeetmed ja põhiõigused oleksid omavahel tasakaalus. mul on väga hea meel, et seda ka oma kõnes välja tõite. mul on kaks äh, konkreetset küsimust me tugevdame siin üha rohkem õiguskaitseorganite ja politsei pädevusi ja ka julgeolekuasutuste omi. aga ma tahaksin teada, kuidas te näiteks ka protseduuriliste tagatiste puhul seda kõike harmoniseerida kavatsete. praegusel hetkel on meil tõesti ainult aluspõhimõtted paigas ja menetluslikud tagatised on väga erinevad äh, erinevates liikmesriikides ja kui tuleb teha koostööd, äh, vastastikku tunnustada, siis see võib endaga kaasa tuua suuri probleeme. veel üks asi. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves Euroopa Parlament äh, juba võttis vastu pilootprojekti Euroopa Liidu andmete kogumise meetmete hinna, hindamise kohta see programm on nüüd juba paar aastat käinud, me tahame teada, millal komisjon tulemusi esitleb, sest meie arvates on väga tähtis, et need tuleksid enne, kui komisjon uue programmi kohta ettepaneku teeb ja uute meetmete kohta. ja enne, kui hakatakse siin ähm, andmete kogumise ja säilitamise süsteeme laiendama, sellepärast ma tahaksin teada, volinikult, kas tema arvates on vajalik ja proportsionaalne siin andmekaitse äh, poliitikaid laiendada täpselt samamoodi nagu ka kogumist ja ka broneeringuinfo kogumise laiendamist äh, rongidele ja praamidele. aitäh. aitäh. järgmisena kolleeg Cardino ja siis ECR fraktsioonist äh, kolleeg Borgacini. härra Card-, proua Cardino, palun aitäh! Äh, suur tänu volinikule, et ta tuli täna siia meie ette ja aitäh ka selle eest, et me saime üheksateistkümnenda raporti kohta teatise. seda alles avaldati, nii et me peame sellega veel põhjalikult tutvuma, enne kui me saame sisu põhjalikumalt analüüsida. on aga täiesti selge, et ohud muutuvad üha suuremaks ja just sellepärast on ka väga tähtis teha koostööd ja infot vahetada selleks, et tagada kodanike heaolu. on väga palju sektoreid, kus me peame olema tegevad. terrorism, organiseeritud kuritegevus, äh, küberrünnakud. Te ütlesite, et on väga tähtis, et Euroopa kodanikud äh, julgeolek oleks tagatud. ja just sellepärast on väga tähtis võidelda kõikide nende ohtudega, aga samal ajal ka tõrjutus mängib siin väga tähtsat rolli. Itaalia valitsus on öelnud, et nemad on esirinnas, aga sama ootame ka Euroopa Komisjonilt, kuid kahjuks komisjon ei ole siin piisavalt innukalt tegelenud, tegutsenud. sellepärast tahaksingi teada, mida komisjon kavatseb teha, et tagada toimivate meetmete vastuvõtmine. siis turvalisus piiridel sõltub äh, äh, väga palju ka ühest teisest vastuolulisest küsimusest, inimkaubandusest. ja kohe esitan ka küsimuse mis puudutab võitlust inimkaubanduse, inimkaubitsejate vastu, kuidas kavatseb äh, komisjon hoolitseda selle eest, et direktiivist kinni peetakse? me teame, et Euroopa Liit on äh, põhimõtteliselt tõmbekeskuseks, nõudlus on suur ja peale selle, kas te olete vaadanud ka, milline on Rootsi mudel, kus äh, ei karistata mitte inimkaubitsejate ohvrit, vaid hoopis teenusepakkujat ja tõesti loodan, et komisjon on valmis ka vastama sellele. aitäh, järgmisena härra Park ja aitäh, härra volinik, et tulite täna meie ette aru andma. kõigepealt äh, ma arvan, et komisjon peab tegelema ka radikaliseerumise küsimusega. sest radikaliseerumine toidab terrorismi. tahaksin teada, kas on läbi viidud mingi Hiina hinnang selle kohta, kui palju on Euroopa Liidu liikmesriikides radikaliseerunud terrorisme ja kui palju on migratsiooni kaudu tulnud meile terroriste juurde. Helsingis toimus paar päeva tagasi konverents, kus teie sõnade kohaselt Äh, liikmesriigid otsustasid ja toonitasid, et nad on suveräänsed julgeoleku valdkonnas. ja, aga samal ajal Euroopa Liit peaks ju ühistele ohtudele ühiselt reageerima. mis te arvate mittetulundusühingutest, mis teadlikult seda suveräänsust õõnestavad? aitäh, nüüd kuue fraktsioon, Kornelia Ernsti ma siin kohal ei näe koordinaatorina, kas keegi asendab teda? kas keegi tahab sõna koordinaatori asemel? kui ei, siis anname võimaluse vastata koordinaatorite küsimustele ja siis tulevad teiste saadikute küsimused. aitäh, aitäh neile, kes on äh, kõiki neid arenguid ja sündmusi viimasel ajal jälginud ja tähelepanu just üksikasjadele pööranud. ma ei kavatse siin äh, küsimustele järjekorras vastata ja ma loodan, et ma midagi kahe silma vahele ei jäta. siin oli terve rida küsimusi, mis puudutasid e-tõendeid ma arvan, et teil on võimalik rääkida ka kolleeg Vera Jourovaga sellest küsimusest homme. nii et te saate siis homme võrrelda, palju meie vastused kattuvad. me tegeleme selle küsimusega üheskoos. teame vägagi täpselt, milline on ajakava, et aeg pitsitab. me leppisime kokku mandaadi osas. tegime seda, sest Vere räägib sellest homme kindlasti ka täpsemalt, aga nimelt, et äh, kui me USA-ga siin midagi välja töötame, jah, läbirääkimised käivad veel. ja veel arvatavasti päris pikalt ka teie, ka teid kaasatakse siin Euroopa Liidu seisukoha väljatöötamisse. sest USA on meist selles küsimuses juba ees. Neil on olemas juba see pilvandmetööstuse äh, akte, neil on ka teatud liikmesriikidega siin kahepoolseid läbirääkimisi olnud selleks, et toetada seda nii-öelda nende lähenemist, mis lähtub siis pigem kahepoolsetest lepingutest kui meie lähenemise aluspõhimõttest, mis oleks see, et meil oleks kogu Euroopa jaoks üks leping, mis minu arvates äh, aitab ka paremaid tagatisi saada. et meil oleksid tugevamad ja paremad tagatised kui need, mis on USA poole peal. Vera Jourova jätkab nende läbirääkimistega. Äh, Euroopa Nõukogu kohtumiselt Budapestis äh, äh, läbirääkimistes tahame ka osaleda, järgmine voor toimub septembrikuus, me tahame seal aktiivselt osaleda äh, selleks, et äh, välja töötada äh, sellist lähenemist, kuhu oleks kaasatud ka riigid väljaspoolt Euroopa Liitu. liigume vaikselt edasi ja üritame hoolitseda selle eest, et äh, me oma läbirääkimistes välispartneritega arvestame ka Euroopa siseste ettevalmistustega anname pidevalt aru äh, selle kohta, mis toimub ja kui teile tundub, et asjad veavad viltu, siis annate meile sellest kindlasti ka kohe teada. nüüd terve rida küsimusi, mis puudutasid broneeringu infot. broneeringu infoleping Kanadaga. nüüd on meil äh, kokkulepe üle vaadatud, arvestatud kohtu öelduga nagu ma juba ütlesin alguses, me ei saa alati kõike kohe õigesti tehtud ja just sellepärast ongi vaja teile aru anda ja on samas teatud seaduslik raamistik, kus me tegutseme ja kui kohus ütleb, et vaadake asi uuesti üle, siis vaatamegi asja uuesti üle ja arvestame sellega. see on see, mida tegime Kanadaga ja loodan, et Kanadal on varsti juba võimalus äh, kinnitada samamoodi see kokkulepe siis, millele me Kanadaga jõudsime. USA, Aust- ja ka Austraalia siin toimuvad meil ühised hinnangud selle kohta, kuidas broneeringuinfo vahetamine nendega toimub. Need analüüsid käivad, juunis toimusid arutelud USA-ga, jätkuvad septembrikuus. Austraaliasse on lähetus ette nähtud augustikuus, jällegi anname teile sajaprotsendiliselt infot selle kohta, mis tööd tehakse. nüüd Euroopa Liidu broneeringu infovahetus. siin tõesti eh, tuleb nüüd teha aruanne rakendamise kohta töötasime palehigis selle nimes ja oleme andnud ka läbipaistvat infot selle kohta teile. meil on kakskümmend viis liikmesriiki, mis on juba täielikult üle võtnud riiklikku seadusandlusesse selle direktiivi. on üks liikmesriik, mis peab selle veel lõpule viima, Sloveenia ja on üks liikmesriik, mis on võtnud kohustuse rakendada aga seal on probleeme sellega, et kuidas parlamendist see seadus läbi saada. Äh, parlamendis see ratifitseeritud seadus on Hispaania ja eile esimehega rääkisime sellest. ja nagu öeldud, äh, kokkulepe on olemas, aga neil on seal praegu parlamentaaris, parlamendis natukene äh, keeruline olukord. me jätkame koostööd liikmesriikidega, äh, paneme nad aru andma, kui rakendamisega on probleeme. nüüd koostalitusvõime ja millised probleemid tulenevad sellest liikmesriikidele. see on raske. me kõik teadsime seda, kui me seda arutasime ja jõudsime kokkuleppele sellisel kujul tegemist on suure tööga kaasajastada neid erinevaid äh, andmebaase, uusi üles ehitada, ETIAS, äh, entry-exit'i süsteem ja samamoodi ka tuleb koostalitus panna tööle niimoodi, et ta on tõhus, aga tagab ka kaitse kõikides nendes küsimustes, milles me kokku leppisime, millele just teie panustasite meil on teatud rahastus olemas, meil on eksperthinnangud ja oskused, mida jagame liikmesriikidega, aga me peame tegema koos, seda kõike koostöös liikmesriikidega, me ei saa seda nende eest ära teha. ministrite tasandil oleme seda välja toonud ka mitteametlikul kohtumisel nädal tagasi ja meil on toimunud juba ka esimene üksikasjalike kohtumiste voor liikmesriikide vastutavate ametiasutustega selle kohta, kuidas seda kõike siis päriselt ka rakendama hakata. nii et kui te tahate, võin teile selle kohta infot anda, nende edusammude kohta, mida selles valdkonnas tehakse. siis on veel rakendamist puudutavaid küsimusi selles raportis me tegelikult viisime läbi laiapõhjalise hinnangu rakendamise kohta. vaatasime ka põhiõigusi, sest te palusite mul seda teha. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kui ma teie ette tulin, äh, kui toimus minu kuulamine. proua Sippel, teie olite üks nendest, kes ütlesite mulle, et ma pean seda tegema, nii et me tegime. see on päris mitusada lehekülge ja edastasime teile selle ma väga vabandan. kui kõik on sellega tutvunud äh, või kui ei ole, siis võin uuesti saata. seal vaadati läbi viisteist aastat äh, tehtud poliitilisi algatusi. see oli esimene kord, kui selline hinnang läbi viidi. mul on väga hea meel, et me seda tegime. kui tahate, et me vaataksime selle uuesti üle, siis äh, hea meelega nõrgad kohad rakendamises. Teil on täiesti õigus, kui te toote välja neid teatud üksikasju rahapesuvastase võitluse direktiivi paketist. tõesti, oleme ootustest väga palju kaugel. täna hommikul kolleegiumis ka rääkisime sellest, kui panime paika just seda, kuidas tugevdada tööd rahapesuvastases võitluses nii et need kokkulepped võeti vastu täna. nii et vaatame seda küsimust uuesti, seda, kuida-, kui kaugele me oleme jõudnud selle öö, seadusloomega. nüüd edasi. et midagi nüüd kahe silma vahele jääks. küsimus andmekaitse ja andmete säilitamise kohta. proua Strik Teie küsimus puudutas broneeringu infot. me leppisime ju reeglite osas kokku, kaasa arvatud teiega, see oli äh, kaasotsustusmenetluses on veel üks laiem küsimus, mis on veel lahtine ehk et kuidas me tulevikus äh, selle üldandmete säilitamise korraldame, sest Euroopa Liidu tasandil meil midagi ei ole, meil on siin ainult äh, riiklikud seadused. oleme ekspertidega seda pikalt ja laialt arutanud ja need arutelud jätkuvad veel selle aasta teises pooles ja anname nii nõukogule kui ka teile siis infot võimalike uute sammude kohta aasta lõpus või uue aasta alguses. ja peame vaatama ka ja arvestama kohtuasjadega, millel veel lahendust ei ole me loodame, et äh, otsused tulevad kohtult äh, varsti. ja veel lõpetuseks äh, inimkaubitsemine, pagulastega kaubitsemine, see on Europoli jaoks prioriteetne küsimus. Nad on selles küsimuses oma töö üle vaadanud. Neil on suisa pagulastega kauplemise keskus loodud ja olen valmis teile ka tulevikus selle keskuse töö kohta äh, valmis teile infot andma. ja nüüd on meil kakskümmend liiget, kes tahavad sõna saada, kes tahavad küsimusi esitada. ainus võimalus sellega tõesti õigeaegselt hakkama saada tähendab seda, et te peate pooleteisest minutist kinni, aga siis on ikka veel aega. nii et eh, igaüks eh, saab poolteist minutit ja vast siis saame hakkama. kõigepealt eh, aseesimees härra Raadev, palun, poolteist minutit. volinik King, tahaksin kõigepealt tänada teid suurepärase koostöö eest eelmise mandaadi ajal ja eriti seda ähm, tööd, mis on äh, tehtud äh, piiriülese koostöö parandamiseks õiguskaitseasutuste äh, vahel. Ähm, see on, mis puudutab rahapesuvastast võitlust, terrorismivastast võitlust, selles osas on ka seadusandlusega edasi liigutud. viimastel aastatel on kurjategijad globaliseerunud maailmas kasutanud digitaalseid lahendusi, on oluline uurida ja selleks on kindlasti tarvis kasutada ligipääsu elektrooniliste tõenditele, äh, ligi pääseda ka andmetele USA-s. ma loodan, et kasutatakse läbirääkimisi koostöö tugevdamiseks õiguskaitseasutuste vahel Euroopa Liidu ja USA vahel, et paraneks juurdepääs elektroonilistele mm, tõenditele. nüüd ähm, USA ja Euroopa Liidu äh, viisa, äh, äh, viisadega seonduv, mis puudutab viit liikmesriiki, kes ei saa viisavabalt reisida USA-sse. palun rääkige, mis, mida arutati viimast viimasel kohtumisel selles küsimusel ja kas on edasiminekuid nende viie riigi äh, osas ja kas Euroopa Liit äh, nõuab ähm, vastustikus, vastastikuse äh, põhimõtet? nüüd järgmine kõne, aitäh. Bien, dos preguntas, una, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de condenar a un Estado miembro. Euroopa Inimeste Kohus esitas Euroopa Liidu ähm, kohtu alla ohvrite äh, omased on, kannatasid väga äh, palju, ähm, kuna see, kes selle teo toime pani, pani, äh, elab rahulikult elasi, edasi, see ka kahjustab ähm, usaldust ja õigustunnet, kas see ei ole mitte esimene kord, kui on vastastikuse tunnustamise, kohtuotsuste vastaste tunnustamise äh, õigust rikutud, millal see koostöö ähm, kohtute vahel äh, tõesti jõustub, millal on see tõhus, millal see äh, selliste terrorismikuritegude puhul hakkab kehtima ning nüüd hübriidohtude puhul ja rünnakute puhul. Briti välisminister mm, on pakkunud välja äh, Pärsia lahel äh, kaitsemissiooni äh, moodustamise praegu enne Brexitit. kas olete mõelnud julgeolekuolukorra peale pärast Brexitit? Need uued ähm, ohud ja ähvardused, eriti mis puudutab Gibraltari väina, kas ähm, te oskate öelda midagi sel, selle teema kohta, mis meile väga palju muret valmistab? aitäh, nüüd järgmine kõne. Grazie Presidente, io desidero ringraziare il Commissario King per eh, la partecipazione a questo scambio di vedute e per il lavoro. aitäh, äh, soovin kõigepealt tänada volinik Kingi äh, täna äh, siin olemast ja tehtud töö eest julgeoleku küsimustega. tänan nende arvamuste vahetuste eest, mis on meie komisjoniga seni toimunud. tahan väljendada tänu ja äh, toetust äh, nende äh, seaduste osas, mis aitavad tugevdada Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku seoses koostööga näiteks kriminaalõiguse osas, ma pean silmas siin terrorismivastast võitlust ja seadusandlust, mis on seotud ähm, finantshuvide kaitsega ja eriti just äh, oluliste äh, piiriüleste mm, kuri, äh, kuritegudega ja organiseeritud kuritegevusega. minu küsimus on, puudutab seda, et ju selles vallas on palju teha, on vaja ähm, rakendada organiseeritud kuritegevusega seotud seadusandlust. Europoli sõnul üheksa tuhat organiseeritud kuritegevuse rühmitust tegutsevad äh, Euroopa Liidus ähm,. Neid on väga erinevaid ähm,, kuni maffia tüüpi äh, grupeeringuteni välja. on vaja äh, ühtselt määratleda, mida me organiseeritud kuritegevuse all silmas peame, kas me ei peaks ajakohastama äh, kehtivat seadust ja määratlust äh, selles äh, eelmises otsuse raamistikus, aitäh! aitäh! lugupeetud volinik, me õnnitleme teid õnnitleme teid teie mandaadi puhul. hea meel on näha, et te täna siin olete. Äh, sellepärast et mina olin enne Euroopa Parlamendi ametnik, nüüd olen Euroopa Parlamendi saadik, nii et mul on kaks erinevat äh, perspektiivi, kui nii võib öelda. mul on äh, kaks kiiret küsimust, esimene neist on seotud võib-olla nii-öelda siseinfoga ja puudutab seda, millised on Euroopa Komisjoni prioriteedid äh, küberkuritegevuse ja hübriidohtude vallas. võib-olla saaksite rääkida lähemalt ja teine küsimus on seotud 5G võrgustikuga Te rääkisite sellest äh, lühidalt, Catherine de Paul, kes on Europoli juht, ütles eelmisel nädalal, et Euroopa politseiasutused ei saa ähm, tagaotsitud, tagaotsitavate kurjategijate mobiiltelefone pealt kuulata 5G võrgus, kuid 4G võrgus on see võimalik. ta ütles, et 5G võrgus äh, see huvitav, äh, huvitaval kombel võimalik ei ole ja selle kohta on meil ka äh, mitmeid äh, huvitavaid ajalehe pealkirju, nagu Kui tahad tegeleda kuritegevusega, võta 5G. kuidas kavatseb komisjon selle küsimusega tegeleda, kui võimalik, palun andke veel infot. aitäh, härra Viisek, äh, Rahvapartei fraktsioon. The bottom here okay,, bottom good. here by the mic Te unustasite mikrofoni, ütleb esimees. suur aitäh. suur aitäh selle eest, et annate mulle sõna. mina olen Euroopa Parlamendi uus saadik, muidugi uus ka siin Kodanikuvabaduste komisjonis, kuid mul on hea meel, et me saame koostööd teha mul oli väga hea meel ka selle üle, et ma kuulsin, kuidas te pikalt rääkisite väärinfokampaaniatest, mis kogu Euroopa Liitu on tabanud ja see on kahjuks päris tõsine teema. aga tegemist ei ole teemaga, mis on seotud lihtsalt terrorismivastase võitlusega või siis äh, nende probleemidega, mis meil enne valimisi olid. väärinfo on ikkagi igapäevane nuhtlus. ja ma arvan, et me peaksime tegema jõupingutusi selleks, et see igapäevane nuhtlus kaoks. ma küsingi, kuidas me siis saame selle teemaga tegeleda nii, et äh, sellega tegeleksid nii komisjon kui liikmesriigid, nii et see oleks tegelik poliitiline prioriteet. milline on komisjoni tööplaan ja võib-olla teil on ka mingeid soovitusi uuele komisjonile, et selle poliitilise teemaga rinda pista. ja teine küsimus puudutab seda, et väärinfokampaania tõepoolest äh, on seotud ka valimistega mitmetes liikmesriikides. kas teil on kavas võtta vastu uusi õigusloomelisi algatusi, mida Euroopa Parlament saaks siis arutada? tänan teid. aitäh, proua Inser. aitäh, minu küsimus ei ole seotud mitte ainult terrorismivastase võitlusega tegelikult see küsimus esitati ka enne mind, küll teiste sõnadega, aga ma küsin ikkagi uuesti. me teame, et terrorism ja, ja ideoloogia toidavad teineteist. džihadistlikud terroristid ja paremäärmuslased on põhimõtteliselt parimad sõbrad viimased tõstavad ju samuti pead. ja kui ma mäletan õigesti, siis aastal kaks tuhat seitseteist me rääkisime sellest, et paremäärmuslik terrorism on kasvava, kasvav arvestatav jõud, te hoiatasite meid selle eest. paremäärmuslased on küll selles suhtes vähem kajastatud jõud, et neist räägitakse vähem kui teistest äärmuslikest jõududest. aga ma arvan, et paremäärmuslik vägivald on täiesti olemas ja kahjuks isegi selle koja liikmed tihti pisendavad selle tähtsust ning kurjategijaid nimetatakse isoleeritud isikuteks, üksikuteks hulludeks ja selles suhtes nad justkui erinevad teist tüüpi terroristidest. aga kui me mõtleme sellele, kuidas terroristid võtsid Ubdojas kuuskümmend üheksa eh, elu, siis tegelikult eh, on see ju täpselt samamoodi massikuritegevus. kas midagi on eh, kas midagi on muutunud eh, võrreldes aastaga kaks tuhat seitseteist, kui te Euroaktivist sellise küsimuse saite ning kas liikmesriigid võtavad paremäärmuslikku ohtu piisavalt eh, tõsiselt, mida saaks Euroopa Liidu tasandil teha, et selle ohuga võidelda, aitäh? aitäh, proua Loiseau, uus Euroopa. aitäh, lugupeetud eh, esimees, lugupeetud volinik. meie meie juures käis äh, Ühendkuningriigi peaminister, kes ütles, et äh, Ühendkuningriik äh, lahkub Euroopa Liidust kolmekümne esimesel oktoobril. ma loodan, et ta eksib, aga olles seda öelnud, tahaksin ma teada, mida arvate teie, mida arvate te sellest, kas komisjon ja liikmesriigid on selleks valmis või tekivad meil julgeolekuohud? ja mul on ka teine küsimus. Te rääkisite sellest, kui oluline on küberjulgeolek kui oluline on see kogu Euroopa Liidule ja ma tahaksin teada, mida te arvate sellest, kui hästi on Euroopa institutsioonid praegu valmis ennast kaitsma erinevate küberrünnakute ja küberohtude eest, mida me oleme teinud, mida on vaja veel teha ja kas komisjon on valmistamas midagi ette lisaks sellele, millest te täna rääkisite, tänan. aitäh, härra Mägin, Rohelised. aitäh ütleb härra Mätšit. aitäh ja aitäh ka teile, lugupeetud volinik, teie panuse eest. kõigepealt tahaksime öelda seda, et eile sain teada, et Ühendkuningriigi luureasutused võtavad eh, siiski tõsiselt paremäärmuslikku ohtu ja seda, milliseid terroritegusid eh, nemad võivad toime panna, seda võetakse arvesse ohutasandi arvestamisel. võttes arvesse, et ühe meie parlamendiliikmed tapsid just paremäärmuslased, et samuti on toime pandud vihakuritegu Tšehhi Vabariigis ning et valge, valge ülemvõimu esindajad, nagu neid nimetatakse, on pandud, pannud toime hirmutegusid ka mujal ning et Kanadas on valge ülemvõimu esindajad nimetatud terrorismi äh, esindajateks, siis on mul kolm küsimust. kõigepealt, kas te võtate terroriohtu piisavalt tõsiselt, teiseks, kas praegu pühendatakse selle lahendamiseks piisavalt ressursse ja kolmandaks, kuidas te kavatsete oma järeltulijatele nõu anda, mida nad peaksid Euroopa Liidu, liidu lähenemisviisi parandamiseks tegema, aitäh! aitäh, järgmine kõneleja! proua Aksler aitäh, me eeldame, et Brexitit ikkagi ei toimu ja siis olete te meiega veel viis aastat. see, mida te meile täna rääkisite, näitab, et julgeolek on väga lai valdkond ja ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, mida te ütlesite, täpsemalt siis, et need on eesmärgid või väljakutsed, millega saame võidelda ainult koos. julgeolek on meie ühiskondade jaoks üks raskemaid teemasid üldse, aga samas on julgeolek ju ühiskonna põhivajadus. lisaks Ehm, ilmselgetele ohtudele nagu terrorism, on olemas ka teisi ohtusid, ehm, milleks on näiteks ehm, küberrünnakud. Te rääkisite siin digitaalsest taristust tegelikult ei ole isegi vaja öelda, et digitaalset taristut, sest taristud on nagunii kõik vähemalt mingi digitaalse komponendiga. minu küsimus teile on, kuida-, kui hästi me oleme valmis kõige halvemaks, näiteks selleks, kui tekib totaalne elektrikatkestus. ja teiseks tahaksin ma küsida Europoli kohta, ma arvan, et Europol teeb suurepärast tööd. Europoli eh, tegevused hõlmavad ju väga suurt eh, valdkonda, aga nende ressursid, nii rahalised kui inimressursid, on piiratud ja me oleme ka rääkinud sellest, eh, kuidas eh, neid eh, ressursse veelgi kahandatakse, viiskümmend kaks ametikohta koondati ja kolmekümne seitsme koma viie miljoni võrra kärbiti eelarvet. mida teie sellest arvate? minu meelest tuleks Europoli tugevdada, võttes arvesse, kui palju on neil ülesandeid ja kui vähe selleks raha, aitäh! aitäh, proua Kaliden! sotsiaaldemokraadid aitäh! Äh, alati on hea meel teid kuulata ja ma tahaksin täna rääkida küberjulgeolekust. ma, on palju asju, mida volinik on äh, teinud ja ma tänan teid selle eest, äh, härra volinik, te olete pühendanud väga palju aega küberjulgeolekule. me elame rasketel aegadel, nagu me kõik teame. IT-revolutsioon on toimunud, küberrünnakud toimuvad kogu aeg, maailm on lõhestatud, meil on ideoloogiline lõhestatus, tegelikult ka digitaalsetes küsimustes see lõhe kasvab veelgi me räägime siin sellest, kas rahvusvaheline õigus kohaldub või mitte, kuigi Euroopa Liit on selles küsimuses alati hoidnud väga karmi joont mida te siis arvate sellest keerulisest ähm, ajast, milline on Euroopa Liidu roll sellel keerulisel ajastul ja kas me saaksime paremini rakendada rahvusvahelist õigust, äh, paremini kohaldada seda õigust, paremini teha rahvusvahelist koostööd ning teha Euroopa Liidust äh, tugeva, äh, tugeva liidri küberjulgeoleku vallas, aitäh! Um, uh, aitäh, ütleb järgmine kõneleja, ma lugesin äh, teie sõnu, äh, mis avaldati eelmisel nädalal, härra volinik, ja me kuulsime ka seda, et äh, et digitaalne mõju on olemas igas ühiskonnasektoris, see on õige, aga mina tahaksin öelda järgmist, kõigepealt jääb Euroopa teistest maha, me ei suuda me ei suuda jõuda järele teistele tehnoloogilistele arengutele, mis toimuvad näiteks USA-s või Hiinas aga me ei peaks sinna järgi jõudma mitte sellepärast, et see annab meile tööstuslikku või majanduslikku kasu, vaid see, sellepärast, et mahajäämine kahjustab meid. on äh, sellist riiste tarkvara, mille puhul on olemas globaalsed monopolid, kuid need ei paikne Euroopa Liidus. ja samas on meie andmebaasid äh, nendega seotud nii et äh, see küsimus on seotud äh, praeguse komisjoniga, kuid ka uue komisjoniga. ma tahaksin teada, kuidas need tehnoloogilised lüngad kavatsetakse täita. ja teine küsimus puudutab tehisintellekti ja eetikat. selles komisjonis oleme me huvitatud sellest, et hoitaks alal see, kuidas meie elame praegu on meil mitmeid uusi alternatiivseid haldusstruktuure, mis tekivad online äh, või veebipõhise maailma tugeva mõju tõttu ja me peame hakkama mõtlema, kuidas äh, me oma reegleid ja väärtusi suudame kohaldada ka tehisintellektile. kuidas me saame teha nii, et tehisintellekt oleks meile kasulik, et me tõesti võiksime tervitada selle kohalolekut äh, oma igapäevaelus, aitäh! aitäh, proua Aali! aitäh! mina tahaksin rääkida väärinfokampaaniatest, millest rääkisite ka teie. ilmselt me kõik nõustume sellega, et väärinfokampaaniad ei kujunenud päris nii kahjulikuks, kui me kartsime. mul on mõned lühikesed küsimused. kas te arvate, et, et Euroopa Liit, kui me vaatame tagasi, on tänase päevani teinud piisavalt tööd või on meil pigem vedanud et midagi hullu ei olegi juhtu-, midagi hullemat ei olegi juhtunud. kas liikmesriigid on valmis väärinfokampaaniateks, mis järgmistel valimistel kindlasti jälle algatatakse? ja kolmanda küsimuse kolleeg juba esitas. kas Euroopa Liit peaks vastu võtma uusi õigusakte selles valdkonnas? aitäh, proua Keller! aitäh! suur tänu härra esimees, aitäh ka teile, härra volinik, selle eest, et te täna siia tulite. Te olete oma riigi suursaadikuks Prantsusmaal selles suhtes, et te olete äärmiselt aktiivne esindaja. minul on teile kaks küsimust. mida te arvate sellest, et vähendatakse Europoli personali, võttes arvesse, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on on ähm, nähtud ette väiksem eelarve, keskmiselt kakskümmend viis protsenti vähem. Euro-, Europolil on infosüsteem EIS, mida igal aastal järjest rohkem kasutatakse, sest seal on andmed ohtlikuks peetud kurjategijate kohta. ja teine küsimus, mida te arvate sellest, kuidas Euroopa tasandil praegu koordineeritakse äh, koostööd nende, nende välisvõitlejatega, kes tagasi tulevad, ka nende perekondadega? aitäh, proua Brigmont Ringis! aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud äh, volinik Te rääkisite sellest, et Euroopa Komisjon on väga huvitatud äh, sellest, et äh, toetada liikmesriike selles, kui nad äh, käsitlevad välisvõitlejate probleemi, eriti mis puudutab välisvõitlejate lapsi. Äh, need on siis isikud, kes tulevad tagasi Süüriast ja Iraagist. tegemist on humanitaarprobleemiga, võttes arvesse seda, et praegu on väga soe suvi, et meil on kuumalaine. see toob kaasa väga palju surmajuhtumeid, surmajuhtumid tulevad muidugi ka talvel, kui temperatuurid on madalad aga igal juhul elavad need isikud väga halbades ähm, tingimustes, nad on alatoidetud ning umbes kolmkümmend protsenti seal viibivatest välisvõitlejate perekondadest on ju naised ja lapsed, see tähendab seda, et meil on vaja tegutseda kiiresti. see on ka kiire julgeoleku küsimus, sellepärast et on seotud radikaliseerumise vastase võitlusega tegemist on täiendava riskiga laste jaoks, kes peavad elu, elama tingimustes, kus nad on pidevalt allutatud vägivalla nägemisele ja toimepanemisele ning äh, seetõttu tuleks äh, võib-olla ikkagi mõelda sellele, et välisvõitlejad peaksid saama oma karistuse ära kanda oma koduriigis, liikmesriigis ning äh, see tagaks nende lastele õiguse inimväärikale elule. Neil oleks siis mingisugune perspektiiv, mingisugunegi tulevik, millest nad praegu on ilma jäetud ma tean, et see pädevus on liikmesriikidel, nagu te ütlesite ka ise, aga juhul, kui kui me räägime radikaliseerimise vastasest võitlusest, millest äh, räägib ju komisjon, siis võib-olla tuleks seda küsimust käsitleda kui humanitaarprobleemi, lisaks sellele, et see on julgeolekuprobleem, ning äh, luua ähm, alaline esindus äh, Süürias ja Iraagis, et ähm, hõlbustada liikmesriikide poolset vastuvõttu, siis nende isikute vastuvõttu. Yes, thank you um,. Äh, äh, härra Fest, aitäh, volinik King, et te just väärinfoga tegelete. nimelt äh, kodanikele kogu informatsiooni andmine on demokraatia aluseks ja kui tähtis see on, tuleb välja näiteks kahekümne neljanda mai Lyoni terrorirünnakust, sest nagu hiljem välja tuli, Macron ei lasknud sellest rünnakust rääkida ja uudist levitada ja seda selle ja suure tõenäosusega muutis see ka Euroopa Parlamendi valimiste tulemust ja ka selle komisjoni koosseisu. Äh, Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen on kuid rääkinud, et Saksamaal on paremäärmuslik terrorivõrgustik. uuritud on väga palju seda, aga tegelikult mitte mingeid tõendeid selle kohta pole ja Saksamaa uurimisorganid on algusest peale öelnud, et äh, midagi sellist ei ole olemas. nii et palju väärinformatsiooni tuleb otse valitsustelt ja tahaksin teada, kas te tegelete ka nende küsimustega ja milline on teie usaldusväärsus kui teie peate nüüd hakkama tööle komisjoni presidendi taktikepi all, kes Merkeli valitsuses äh, põhimõtteliselt kogu aeg väärinfot Saksa kodanikele edastas. aitäh, järgmisena kolleeg Osselaani, palun uh,. Yes, thank you, Mr Chair, I will speak in swedish, thank you. aitäh, ma räägin äh, rootsi keeles, tänan teid. suur aitäh selle eest, et annate mulle uh, võimaluse rääkida, aitäh ka selle eest, härra King, et meile neid plaane tutvustasite. Need plaanid ja ka kontekst, millest te rääkisite, on eriti oluline uutele liikmetele. me räägime väga harva kui me räägime kodanike julgeoleku tagamisest, siis väga harva räägime me sellest, väga harva räägime me isikutest, kes panevad toime ähm, kuritegusid. meil on olemas äh, digitalisatsioon, meil on olemas ka vastavad äh, direktiivid, kuid äh, need ei ole praegu, praegu eriti hästi kohaldatavad, sest Euroopa julgeolekupoliitika ei toimi täiuslikult ja mina arvan, et me peaksime eh, neid eh, küsimusi käsitlema prioriteetsetemana. ma pean silmas seda, et me peame kaitsma kõiki kodanikke ja ma tahaksingi teada, kuidas te kavatsete tagada, et eh, kõik kodanikud, kes tuleb kuidagi ühiskonda taasintegreerida, kuidas seda siis teha, aitäh? aitäh, härra Papadakis. kirje Pidrupe, Timasi Padelo, Oti Pro-. lugupeetud volinik, see, mida te olete meile täna rääkinud, on jutt sellest, mis mõjutab tegelikult miljoneid inimesi, kümneid miljoneid inimesi ja teie kavatsete luua sellise raamistiku, kus on õigused ja huvid, kuid inimõigusi ei kaitsta piisavalt. kes kus ka inimõigusi ja põhiõigusi kaitstaks piisavalt, aga kes kavatseb kontrollida seda, kas neid ikka kaitstakse piisavalt? kes kavatseb uurida seda, mismoodi kasutatakse neid andmeid, isikuandmeid, mis võetakse, kuhu need isikuandmed lähevad, kus neid salvestatakse, mis saab näiteks telekomi andmetest, mis saadakse seadmete pealtkuulamisel? inimestele ei meeldi see, et iga arvutiklikki keegi kuskil jälgib. Teie räägite radikaliseerumisest, aga kõik need äh, meetmed on lõppkokkuvõttes äh, inimestele ebameeldivad, eriti just äh, töötavatele elanikele. inimesi koheldakse ebaõiglaselt. paljud küsivad, kus see radikaliseerumine lõpeb, kuid te teate ju, härra volinik, et on olemas mitmeid tuntud rühmitusi, terrorirühmitusi, mida rahastab rahastavad oluliselt, äh, osaliselt äh, Euroopa ja osaliselt USA jõud. sellised äh, asjad võivad viia sõd-, sõdadeni. kuidas te kavatsete meid meie nii-öelda kaitsjate eest kaitsta, meil tuleb need elektroonilised ahelad purustada? Uh, härra Rangel, aitäh, volinik, tulemast siia meie komisjoni ette. lubage mul tõstatada mitu erinevat küsimust. kõigepealt 5G äh, võrgu turvalisus äh, ja vastupanuvõime. Äh, liikmesriigid on siin hakanud oma analüüse läbi viima. USA ja teatud liikmesriikide ametiasutused on öelnud, et 5G võrgu äh, turvalisus ei pruugi olla tagatud, on üks tähtis Portugali firma telekomi sektoris, mis on sõlminud kokkuleppe äh, Hiina äh, ettevõttega selleks, et välja arendada 5G võrke. kas Portugali valitsus on komisjoni informeerinud sellest otsusest ja mis te arvate sellistest lepingutest ja nende mõjust äh, turvalisusele ja julgeolekule. teiseks, äh, nagu te teate, me eelmise ametiperioodi ajal äh, broneeringu infodirektiivi võtsime vastu. kui ma nüüd õigesti aru saan, siis pilootprojekt praegu käib selleks, et süsteemi kohaldusala laiendada kui see on nii, siis kas te võiksite meile selle kohta infot anda? aitäh, järgmisena härra Koone. aitäh äh,. aitäh volinikule, aga minu küsimus puudutab broneeringuinfot. oleme kuulnud liikmesriikidelt, et nad tahavad broneeringuinfot laiendada bussidele, rongidele, isegi äh, praamidele. kuidas teie hindate neid kavasid äh, ja eriti, kui mõtleme nüüd äh, nende numbrite peale, mida kolleeg Infeld mainis et, et üheksakümmend üheksa koma seitse protsenti tabamustest Saksamaal on valed, nii et äh, mida te sellest arvate? ja võib-olla te nägite ka neid õudseid äh, Ehm, seksuaalvähemuste paraadi pilte Poolast. kuidas teie hindate seda ja kuidas me saaksime Euroopa väärtusi ka seal kaitsta? Te kõik ilmselgelt ületate oma kõneaega, on täiesti ilmselge, et see komisjon on siin tõesti kirgi küttev. see on kohe algusest peale niimoodi olnud, me täname tõlke et nad jäävad veel siia viieteistkümneks minutiks, ütleb esimees viieteistkümneks minutiks, nii et palun äh, üritame nüüd kähku kõikidele kõneaega anda selleks, et volinik saaks ka vastata. järgmisena härra Breyer, palun. aitäh, esimees volinik, ma olen äh, uus liige ja see on minu esimene küsimus, mille ma esitan siin kojas, nii et ma üritan välja tuua need minu arvates kõige tähtsamad küsimused. kõigepealt on äh, uued poliitikad äh, massijärelevalve ja andmete säilitamise kohta äh, kohus on, Euroopa Kohus on öelnud, et need ei ole kas tõhusad või toovad enda kaasa valesid andmeid või nad ei ole usaldusväärsed. näiteks Taanis on siin skandaal, kus mõisteti isik süüdi valede säilitatud info põhjal ma tahaksin teada, kas komisjon peaks tegema siin uusi ettepanekuid või kas oleks praegu vaja lihtsalt nii-öelda moratoorium äh, paika panna äh, nendele massiandmete säilitamistele. teiseks, andmete säilitamine spetsiifilisemalt. Euroopa Kohus on öelnud, et see poliitika on ebaproportsionaalne. miks komisjon ei pöördu liikmesriikide vastu kohtusse? Äh, nende liikmesriikide vastu, kus äh, ikka veel on äh, probleeme ebaproportsionaalse andmete säilitamisega. kolmas küsimus puudutab terroristlikku sisu. kas teil on tõendeid, millega oleks võimalik näidata, et terroristliku sisu kustutamine vähendab terrorismirünnakuid, et millest te siin lähtute nendes hinnangutes? härra Karod, ID fraktsioon Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, dans l'une euh, de vos missions essentielles, il est indiqué que... aitäh, aitäh. härra volinik, äh, üks põhilisi reegleid on see, et tuleb äh, radikaliseerumise vastu võidelda selleks, et äh, vähendada terroristlikku propagandat ja seda just internetis. aga just kinnipidamisasutustes kinnipeetavad radikaliseeruvad väga kiiresti. kas Euroopa Liit on mingeid meetmeid vastu võtnud selle vältimiseks? siis äh, kuritegevus. Te ütlesite, et on vaja aidata neid liikmesriike, kes soovivad terroristliku sisu äh, internetilehekülgedelt maha võtta. on aga üks meede. nimelt tuleks äh, liikmesriike üles kutsuda terroristliku sisu levitamine muuta ähm, karistatavaks kuriteoks ja oleks väga hea, kui komisjon ütleks, et kõikides liikmesriikides terroristlik sisu internetis on kuritegu. nüüd vihakõne. kõik teavad, millest me siin räägime, kui kutsutakse üles vägivalda kasutama aga on ka teisi elemente, mis tulevad kõne alla. näiteks esimene seadus, mis vastu võeti vihakõnede kohta, see võeti vastu Nõukogude Liidus. nii et see ei saa minna nüüd nii kaugele, et teistsugust arvamust hakatakse karistama. aga ma olen kuulnud, et see võib nii kaugele minna, just sellepärast tuleb ka selle nüansiga arvestada komisjonil. Yes, please, thank you okay.. Um, Uh, Commissioner, I just wonder if I could ask about two matters. First of all, um... Hukk, mul on kaks küsimust. kõigepealt eh, terroristlik sisu sotsiaalmeedias, see on väga tähtis, aga ma olen mõelnud selle peale, et kas seda laiendatakse mitte ainult eh, vägivallale üles, õhutamisel, üleskutsumisel või eh, ka sellisele sisusele, mis võib viha üles kutsuda. meil Ühendkuningriigis on tõesti olnud paremäärmuslikud avaldanud äh, sisu, millega õõnestatakse näiteks kohtupidamist, näiteks meil Tommy äh, Robinsoni juhtum, kus üheksa kuud oli inimene vanglas selle pärast. nii et äh, kas te ka selle kohta võiksite midagi öelda ja teiseks üks suur oht bussitamised, millega tapetakse igal aastal rohkem inimesi kui terroristlikes rünnakes ja esmaspäeval Ühendkuningriigis avaldati raport, kus seitseteist äh, ja pool tuhat noort kannab iga päev nuga kaasas. pussitamiste äh, juhtumid on tegelikult võrreldavad kogu Euroopas, täpselt samamoodi nagu ka äh, Äh, relvastatud rünnakud, need on sellised küsimused, millega võiks tegeleda, et kui lihtne on näiteks äh, nuga osta või isegi varastada äh, poest, internetist tellida ja millised need noad üldse on. ma ei saa ju näiteks oota, osta lihtsalt auto, automaatpüssi, aga noa, võitlusnoa ostmine on väga lihtne. aitäh järgmisena ID fraktsiooni härra Berg. aitäh, esimees lugupeetud volinik, küberkuritegevusus on väga dünaamiline kuritegelik valdkond ja sellepärast ID e fraktsiooni jaoks meie leiame, et kärpimistele üleskutsumine just politsei ja luureagentuuride puhul ja ka Europoli puhul valmistab muret. ja minu küsimus teile on, härra volinik, milliseid soovitusi te kavatsete anda oma järeltulijale äh, kuri, küberkuritegevusega võitlemises ja milliseid võimalusi te näete ka karistusõiguslikus valdkonnas kui küberkuritegevuse vältimiseks? mingil hetkel tõesti tundub, et äh, proua Sippel tahab teha ise joonealulise märkust, lihtsalt selleks, et tööd tõhustada. ma nimelt äh, vaatasin veel kord läbi seda nimekirja, mida volinik mainis, kui ta rääkis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruannet. tegemist oli lihtsalt nimekirjaga seadustes, kus lihtsalt äh, öeldakse, kuidas erinevad seadused puudutavad põhiõigusi ja mina rääkisin, aga hoopis ja volinik King teab seda väga hästi, et meil oleks selline sügavam analüüs kõikide meetmete kohta ja kuidas need meetmed mõjutavad põhiõigusi. selline aruanne on aga komisjonis äh, ava-, äh, tehtud, aga seda ei avaldata, nii et äh, tahtsin seda lihtsalt siia juurde lisada. aitäh, on täiesti selge, et meie aeg on otsas. ka need viisteist minutit mis meil veel jäänud on ja mis me saime lisaks, ma ei tea, kas volinik King suudab sellele kõigele vastata aga kella kolmveerand viieni on teil aega ja te vist räägite ainult inglise keelt. lihtsalt tahtsin öelda, et oli terve rida küsimusi küberkuritegevuse ja ka e-tõendite kohta, mis tõesti on küsimused, mis jäävad meie lauale ka järgnevatel kuudel, isegi võib-olla aastateks. aga küberkuritegevuse puhul nõukogu andi, nõukogul oli mandaat pidada läbirääkimisi komisjoniga küberkuritegevuse äh, konventsiooni väljatöötamiseks, mis võib osaliselt olla ka kattuv ülejäänud tööga, mida parlament on öö, välja töötanud, nii et kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et selle parlamendi öö, mandaadist peetakse kinni, kui te hakkate küberkuritegevuse konventsiooni välja töötama. nüüd on aga sõna teil, võib-olla selleks, et kokku võtta lühidalt kõik need küsimused ja vastata ja meil tõesti ei ole piisavalt aega, et kõigele üksikasjalikult äh, vastata, nii et äh, äkki te saate ka võib-olla kirjalikult veel lisavastused meile anda. Äh, nende küsimuste kohta, mis siis esitati? aitäh! ma kõigile küsimustele tõesti ei jõua väga detailselt äh, vastata, samas äh, vastuseid on vaja, on vaja eraldi arutelu, minu uksed on alati lahti, kindlasti on siin valdkonnaüleseid äh, küsimusi, mille osas ma esitan ka kirjaliku vastuse. nüüd proua Sippel, ma ei tea, millist, millisest raportist te rääkisite, milline on blokeeritud, ma kontrollin seda, kui me saame teha enamat, et parandada dialoogi teiega, ähm, just meie töö mõjukuse osas, eriti mis puudutab põhiõigusi, siis ähm, ma soovin seda teha. mitmed küsimused, mis olid seotud äh, järgmise komisjoniga. on komisjoni äh, president, kes äh, paneb paika oma suuniseid ja kavasid ja äh, mina ei saa siin kaasa rääkida, kui ma räägin oma tulevasest tööst, siis ma esitan lihtsalt oma arvamust, mis põhineb minu kogemusel, võib-olla see ei ole asjakohane, võib-olla ka on. Ähm, aga püüan vastata teatud küsimustele. arvan, et on vaja väärinformatsiooni äh, küsimusega teha enamat, see on oluline julgeolekuoht ühiskonnas, see, kuidas me äh, korraldame poliitilist arutelu, poliitilisi sündmusi, valimisi, referendumeid, äh, see, kuidas me kogukonnana elame, see väärinformatsioon erineval moel püüab saata lahknevaid sõnumeid äh, konkreetselt äh, ähm, soovides sekkuda ja mõjutada seda, kuidas me elame. me oleme suutnud teatud olulisi asju teha, meil on olnud ka õnne, aga sellest äh, kahtlemata ei piisa. ja just selles valdkonnas ma loodan, et järgmine komisjon teeb enamat, kasutades ära seda, milleni me juba oleme jõudnud on vaja tugevdada sotsiaalmeediat, suuniseid ja mina isiklikult tegeleksin ka teatud viisil reguleerimisega selles valdkonnas, mitte mitte konkreetselt tsensuuriga poliitilises sfääris. me ei saa otsustada, kas miski on õige või halb, õige või vale, hea või halb, aga teatud reeglid Ähm, mis puudutavad läbipaistvust, peaksid olema paigas poliitilised reklaamid, ähm, robotite kasutamised, äh, see, mis puudutab äh, sõltumatute ekspertide juurdepääsu informatsioonile, seal on palju teha ja loodetavasti seda tulevikus ka tehakse. Äh, samuti nüüd kübervaldkond üldiselt leian, et äh, me oleme astunud esimesi olulisi samme, äh, samas väga palju on veel teha äh, küberjulgeolekuga seoses. üks seadus, mis, mis ei ole veel vastu võetud, see on INTA komisjonis, loodetavasti saavutatakse kokkulepe ja selle abil seatakse küberpädevuse võrgustik, et paremini suunata just uurimisi selles valdkonnas ja sellega tuleb tegeleda leian, et ähm, on vaja tugevdada rahvusvahelist koostööd ähm, seoses ka rahvusvahelise seadusega, ähm, tehisintellektiga seoses ja Euroopa peaks olema siin julge, olema eesrindlik. Euroopa lähenemine ei pea alati olema võrreldav USA lähenemisega ja Hiina lähenemisest on see samuti erinev. me peaksimegi leidma oma tee, oma lähenemise ja seda ka põhjendama. nüüd 5G-ga seoses, see on praegu väga oluline küsimus. sellega tuleks aasta lõpuks jõuda mingisse punkti hinnangud on praegu tagasi jõudnud kahekümne seitsmest liikmesriigist äh, juba, need nüüd koondatakse üle-euroopaliseks äh, hinnanguks äh, ja siis aasta lõpuks koostame ettepanekut meetmete osas, mida on siis võimalik kas liikmesriikide tasandil või kollektiivselt kasutada. see on ka seotud äh, politsei ligipääsetavusega. see ei ole seotud ainult 5G-ga, äh, vaid erinevate tehnoloogiliste lahendustega äh, krüpteerimises ja mm, muus teatud osas on õiguskaitseorganite töö muutunud keerulisemaks, me peame siin vaatama, kuidas me saame aidata õiguskaitseasutustel läbi viia juurdlusi, tõendeid koguda, et nad saaksid oma tööd teha. meie toetame neid sel moel nende õiguslikku tööd. ja siis, äh, kuidas kaitsta 5G taristut äh, lubamatu juurdepääsu eest kui on kas riikide poolt rünnakud või mitteriiklikud osapooled, kes soovivad äh, sekkuda ja tungida nendesse tarvistustesse. Need küsimused on mõlemad olulised, aga samas erinevad. nüüd, mis puudutab äh, paremäärmuslikke äh, jõude, väljakutseid, mis on sellega äh, seotud ja seksuaalvähemuste äh, ründamist, äh, seda osa ühiskonnast. ma arvan, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast peale me oleme keskendunud nendele teemadele. see oli fookuses, kui oli Joe Coxiga toimunu, see kohutav sündmus ja nüüd Saksamaal oli samuti üks sündmus, Jean-Luca oli ohvriks, ähm, paremäärmusliku terrorismi ohvriks. nii et ähm, see on väga oluline, kõik liikmesriigid peaksid seda ähm, võtma tõsiselt, ma ei tea, kas seda tehakse, äh, seda tehakse või mitte, me peaksime seda rõhutama. ja mis puudutab äh, jätkuvat äärmusliku terrorismi ohtu, džihadistliku äh, terrorismi ohtu, äh, me peame samas arvestama ka paremäärmusliku terrorismi ohtu. nüüd äh, lisamärkusena, mis puudutab noarünnakuid või pussitamisi. see on ähm, kuritegu, mis võib viia tragöödiateni. me oleme mõelnud sellele, et Ähm, karmistada äh, juurdepääsu ohtlikele äh, kemikaalidele, tulirelvadele, aga kui nüüd rääkida ka külmrelvadest, siis kui te tahate sel teemal arutleda, siis seda võib teha. nüüd äh, Europoli mainisid mitmed küsijad. ma ei tea, on ei ole ju räägitud Europoli äh, rahastuse vähendamisest, on räägitud pigem rahastuse suurendamisest. Äh, räägitakse sellest, kas see äh, tõuseb piisavalt. kindlasti on võimalik sellel teemal veel arutelusid pidada. Europol ähm, täidab väga olulist rolli, nende töö olulisus üha suureneb ja ka eelarveliselt äh, ma kindlasti toetan äh, selle suurenemist. Äh, mis puudutab üldeelarvet Europoli puhul, me peame mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik Europolil kasutada teatud rahastamisvahendeid just nimelt küberväljakutsetega tegelemiseks seda tuleks arutada selles komisjonis ja teistes asjakohastes komisjonides, kuidas oleks Europolil võimalik kasutada neid teisi rahastamisallikaid, mis on võimalikud. ja nüüd personaliküsimus Europolis on teatud ähm, lepingulised äh, töötajad ja seal oli teatud vastuolusid äh, ja selle küsimusega tuleb tegeleda, aga see ei ole, see ei tähenda seda, et me Europoli ei toetaks. nüüd ähm, äh, välisvõitlejad, radikaliseerimine äh,, mitmed küsimused äh, sidusid vägivaldse terrorismi äh, äärmusluse rändega ma usun, et äh, va-, kes on olnud varem komisjoni liikmed, äh, teavad, et ma olen ka seda varem kõneks võtnud, oluline on eristada nendes vestlustes äh, väljakutseid, mis on rändega seotud ühelt poolt ja teiselt poolt väl-, julgeoleku väljakutsetest, mis on seotud ähm, äärmusvägivallaga, terrorismiga. kui me seda, neid asja ei erista, siis äh, me justkui levitame äärmuslust. kas see on siis džihadistlik äh, ekstremism või parem äärmuslus? me ei tohiks segada omavahel äh, seda, et kust inimesed on pärit ja, ja kuidas me suhtume nendesse, kes äh, on äärmuslased